Türgiga, sealses piirkonnas tugevama tegutsemisega, vaid tuleb arvestada ka koostööd äh, Türgiga ja võimalikku Türgi äh, liitumist Euroopa Liiduga tulevikus. IPA kolm peab äh, olema IPA kahe loogiline jätk, mida peavad rakendama kõik kandidaatriigid, aitäh! tänan kolleeg Kiutšik, järgmisena Igor Šoltes roheliste nimel, palun. tänan, äh, juhataja. siin on tegemist väga olulise rahastamisvahendiga. ühinemiseelne abi on minevikus olnud väga tähtis, lähtutakse üheksast äh, põhimõttest, mis väärivad kõik äh, toetust. lähenemine põhineb vahendite õiglasel jaotusel. oluline on, et vahendite tõhusus ja majanduslikkus oleksid lähtepunktiks. aga siin eksisteerivad ka mõned peidetud lõksud, millele ma tahan tähelepanu juhtida. kandidaatriikidel on oma programmides on olnud vahendid IPA üks, IPA kaks, nad peavad nüüd pingutama, et vastata uutele põhimõtetele, me peame arvestama reaalsusega, nimelt et äh, Euroopa Komisjon peab ka tugevalt andma oma panuse koolitusse ja selle vahendi levitamisesse, nii et äh, rahastamisvahend tõesti täidaks oma eesmärki. kiiduväärt lähenemise juures on see, et ka valitsusväline sektor on kaasatud, mis võib anda tugeva panuse oma kogemustega sellesse, kuidas neid rahasid kõige tõhusamalt rakendada. võib-olla tuleks äh, arvestada ka tugevamat äh, regionaalset koostööd, ma näen siin häid võimalusi nii Euroopa Komisjonile kui ka Euroopa Parlamendile, aitäh! suur tänu, kolleeg Šoltes ja nüüd äh, kuue fraktsiooni nimel härra Jaromil Kolitšek, palun. Euroopa Komisjon tuli välja vahestrateegiaga laienemise vallas äh, kaks tuhat viisteist ja Balkani riikidest äh, said kandidaatriigid. tegemist on äh, strateegiaga mis on kooskõlas IPA kolmega, mis peaks rakenduma aastal kaks tuhat kakskümmend üks ja mis äh, tugevdab liitumiseelse abi andmist stabiilsed institutsioonid, õigusriiklus, majandusreformid, inimõigused, vähemuste kaitse ja samuti äh, konkurentsivõimekus äh, on need eesmärgid, mida soovitakse IPA kolmega saavutada. neliteist koma viis miljardit eurot on siis ette nähtud aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, see on nagu Tšehhi aasta eelarve, seal käsitletakse teadus- ja arendustegevust, kliimategevusi, keskkonnaalast kaitset, Erasmus pluss ja nii edasi oluline on, et Euroopa Komisjon saab äh, tugevad pädevused äh, kriteeriumide hindamiseks, me tervitame seda programmi, aga tervikuna me siiski ei saa seda toetada. suur tänu, äh, härra Kohlitšek ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel James Carver, palun. proua juhataja, see on arvatavasti minu viimane kõne siin kojas ja ma vaatan imestusega, kuidas siin äh, segadus äh, järjest äh, kasvab. naiivselt liigutakse muudkui edasi tihedama liidu suunas, eiratakse reaalsust, näiteks Türgi. alles võtsite vastu raporti, kus juhiti tähelepanu äh, et äh, on tagasiminek seal Türgis igas vallas, sellegipoolest nüüd äh, maksumaksja maha suunatakse Türki ja samas äh, te ei tunnista seda, et te ei ole kooskõlas enda väärtustega. kritiseerite Ungarit ja Poolat, kas te ei saa aru, et te olete silmakirjalikud, kui palju kahju te peate tegema, enne kui te saate aru, et te olete läbi kukkunud oma kodanike huvide esindamisel? tänan, kolleeg Carver ja nüüd äh, enne fraktsiooni nimel Mario Borgesio, palun. selle arutelu teemaks on põhiõigused, inimõigused ja ka teema, ähm, mis kannab minu Türgi äh, tõusetub siin pidevalt, ma tahan rääkida aga hoopis ühest teisest äh, teemast. me peame ühinemiseelse abi rahastamisvahendist äh, rääkides pidama silmas ka Serbia vähenduse rasket olukorda. pogrommid olid Kosovos aastani kaks tuhat neli, mida on võimalik teha? kas me ei peaks äh, mitte lõpetama seal ühinemiseelse abi äh, andmist, seda juhitakse ju nagu Tšeka peakontorist kuidas me ei saa aru, et äh, Kosovo diskrimineeriva poliitikaga ei lähe Euroopa Liidu põhimõtted äh, kooskõlla. USA välisministeerium on ka koostanud äh, vastava raporti, kus käsitletakse Kosovos toimuvat, serblased ei oma liikumisvabadust, nad on vägivalla ohvrid, peavad istuma kodus ja see riik saab meie toetust, see on küll väga raskekujuline juhtum tänan äh, kolleeg Borgesi. järgmisena saab sõna David McAllister, palun. proua juhataja, volinik Haan, austatud kolleegid, daamid ja härrad me juba kuulsime täna, et ühinemises abi rahastamisvahend on äh, kõige olulisem vahend, millega suunatakse nende riikide üleminekut, kes soovivad saada tulevikus Euroopa Liidu liikmeteks. ma usun, et äh, IPA kolm aastateks äh, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse on uuendatud ja sujundatud niimoodi, et äh, see lähtub varasematest õppetundidest ja ma tervitan äh, selles raportis äh, seda, et me pooldame suuremat sidusust, võrdsust, kodanikuühiskonnale panustamist. me viime sisse ka tingimuslikkuse ja kui on tegemist äh, süstemaatiliste vigadega Euroopa Liidu põhimõtete ja väärtuste rikkumisel, näiteks Kopenhaageni kriteeriumite osas, siis on võimalik rahastust vastavalt vähendada. ma tänan raportööre, see on kindlasti äh, meil õige suund valitud. tänan, kolleeg McAllister, järgmisena Julie Ward, palun. ühinemiseelne abi mängib äh, keskset rolli Euroopa Liidu välispoliitikas äh, kandidaatriikidega ja me peame kõik panustada, et toetada edumeelseid reforme nendes riikides, inimõigused, demokraatia, õigusriiklus, korruptsioonivastane võitlus peavad olema meie jaoks äh, kõige prioriteetsemad. uus rahastamisvahend äh, toob sisse rohkem paindlikkust ja see on võtmetähtsusega meie keerulise suhte arenemisel äh, Türgiga. seal halveneb inimõiguste olukord ja seetõttu oleme me pidanud oma rahastamispoliitikat kohandama, keskendudes äh, kodanikuühiskonnale, mitte riigiametitele. praegu president Erdogani juhtimisel on riigil äh, küll selline kahetsusväärne suund valitud, aga ma siiski usun kindlalt, et Türgi tulevane koht on Euroopas minu sealsed kontaktid äh, on kinnitanud, et äh, türklased igatsevad äh, demokraatia ja inimõiguste järele, soovivad olla osa Euroopa perekonnast. ma olen käinud palju ka Balkanil ja me peame olema proaktiivsed, toetades seal nii institutsioone kui ka kodanikuühiskonda, aitäh! tänan, kolleeg Ward, järgmisena kolleeg Fabio Castaldo, palun! tänan juhataja, kolleegid. vahendite ebatäiuslikkus seisneb selles, et äh, vahendid segatakse omavahel kokku. me ei saa nüüd rääkida sellest IPA kolme detailidest, see pole eriti põnev, me peame rääkima eesmärkidest ehk siis sellest, kuidas seda poliitikat kasutatakse. räägime siin vahendist äh, siis auto eesmärki, see on probleemiks. IPA kolme puhul me nõuame, et me rakendaksime oma eesmärke paremini. soovime tänada kolleeg Fleckensteini ja Salafrankat hea tehtud töö eest ma usun, et äh, me teeme siin selgeid edusamme, näiteks kui me räägime Euroopa Parlamendi kontrolliõigustest ja programmi äh, paikapanemisest ja nende vahendite äh, kontrollimises, meil on poliitiline demokraatlik kontroll IPA kolm vahendite üle ja ma arvan, et on vajalik tugevdada ka tingimuslikkust. kui me räägime riikide saavutustest, siis tuleb kinni pidada Eh, tingimustest, mis on seatud ja see vahend annab nüüd võimaluse abi andmine peatada või täiesti lõpetada, kui riigid ei täida Kopenhaageni kriteeriumi, demokraatiat, õigusriiklust ja inimõigusi. me peame kasutama tõesti neid tingimusi eh, vahendi rakendamisel ja peaksime alustama Türgist, sellepärast et muidu me kaotame oma usaldusväärsuse laienemispoliitika defineerib ka Euroopa Liitu ja väga oluline on äh, hääletada homme selle vahendi üle, nii et me panustame rohkem julgetele reformidele, viimastel aastatel on sellest julgusest puudu olnud, aga tänu nüüd äh, rahastamisvahendite uutele põlvkondadele on meil äh, uued tööriistad käes ja me peame neid tõhusalt kasutama suur tänu, kolleeg Castaldo, järgmisena kolleeg Annemann CNF fraktsiooni nimel, palun. tänan, juhataja. Euroopa Liit peab äh, lõpetama osade unistuse, selle unistuse, et Türgist võiks kunagi saada Euroopa Liidu äh, liige ja meil tuleb äh, lõpetada nende miljardite eraldamine sellele riigile, kus äh, sajad tuhanded inimesed on vallandatud, äh, kümned tuhanded on vangistatud, sada viiskümmend meediakanalit on äh, suletud, kakssada viiskümmend ajakirjanikku on vallandatud ja arreteeritud, kui me nüüd võrdleme seda nende tuhandete ja miljonite eurodega, mis on investeeritud Euroopa Liidu poolt selleks, et äh, Türgi saaks esi-, ehitada riiklikke hooneid ja mošeesid, siis no kuulge, lõpetagem ära see ühinemiseelne abi, see abi on täiesti kasutu ja liituda nad ka kunagi ei tohi. tänan, kolleeg Annemans, järgmisena Edward Kukan, palun. Ah. aitäh, proua president, tahan tänada, avald-, tunnustada mõlemaid raporteid. härra Kukan, vabandage, kas me võiksime hetke oodata? sest härra Annemans selle esitati sinise kaardi küsimus. härra Annemans, kas te olete nõus sellele vastama? jah, siis härra Fleckenstein, kolmkümmend minut-, sekundit. kõneleja mikrofonita. härra Annemans härra Annemans, kas te ei saanud äh, üldse aru sellest, millest me täna rääkisime? paar nädalat tagasi me otsustasime, et äh, me äh, soovime liitumisläbirääkimised katkestada, me soovime vahendite osas keskenduda Türgi tsiviilelanikkonnale, kodanikele ja IPA kolmega on meil nüüd äh, vahend, kus me saame öelda, et kui see ei toimi, siis äh, saadakse ka vähem raha. nii et äh, sellega me töötame ju täiesti õiges suunas. ja miks te siin äh, peate oma üleliigset kõnet, kas te olete minuga nõus? ja härra Annemans, palun, kolmkümmend sekundit on teil vastamiseks. kolleeg Fleckenstein, kolleeg Fleckenstein, kogu austuse juures see arutelu on osa kontseptsioonist, millega ma ei nõustu, Türgi ei ole Euroopa riik, temast ei saa kunagi Euroopa riiki, ma ei soovi mingit sõda, ma ei soovi naabruspoliitikat, ma ütlen, et loobugem sellest unistusest, Türgist ei saa mitte kunagi Euroopa Liidu liikmesriik. Te lihtsalt üritate kuidagi seda läbi viia, kuid seda ei tule. suur tänu ja nüüd härra Kukan tänan veel kord. tunnustus mõlemale raportöörile, kes on koostanud väga hea raporti. Euroopa Liit peab keskenduma investeeringutele, programmidele ja projektidele, mis on suunatud õigusriigile, demokraatlike institutsioonide toimimisele ja põhiõiguste ja vabaduste austamisele, kaasa arvatud sõnavabadus ja meediavabadus selleks, et neid eesmärke saavutada, on esmatähtis teha koostööd valitsustega, kuid samuti tuleb aktiivselt toetada kodanikuühiskonda. peame kasutama finantstoetust targalt nendes piirkondades, oleme suurim abiandja, riigi, suurim kaubanduspartner kõikide regioonide riikide jaoks. investeerime infrastruktuuridesse, energiavõrkudesse, keskkonda, põllumajandusse Lääne-Balkani riikides. ka need riigid peavad äh, tõsiselt panustama reformidele ja kaitsma põhiväärtusi. kiitokset, edustaja Kukan ja seura-. suur tänu, kolleeg Kukan, järgmisena Niina Kill, palun. president volinik, tunnustus mõlemale raportöörile äh, väljapaistva töö eest. tervitasin komisjoni üldist plaani suurendada investeeringuid Euroopa Liidu välistegevusse uues MFF-is, olen pisut skeptiline selles osas, et rohkem suurendatakse IPA vahendeid. mul on olnud võimalus käia lähetustel liitumiseelsetes riikides ja teema, äh, mis mind kõikjal on üllatanud, on olnud see, et kui väike on olnud raha ärakasutamissuutlikkus mõningatel juhtudel, seega minu küsimus komisjonile on järgmine volinik Haan, loodetavasti kuulate mind. kuidas Digimir antud juhtumil ka IPA kolme puhul öö, võtab arvesse vahendite ärakasutamisvõimekust liikmes, liitu, iseseisvates riikides? nüüd on peatatud liitumisläbirääkimised Türgiga. Türgi on selgelt kõige suurem ühise eel, eelse abi saaja. kuidas see nüüd läbirääkimiste peatamine mõjutab IPA kulutusi. teiste riikide osas aga Euroopa Liidu suhtumine Serbias on palju vähem entusiastlik, Vene ja Hiina investeeringud on seal aga ülehinnatud. enne kui me suuname rohkem vahendeid, kas kõigepealt ei tuleks tagada selge nähtavus Euroopa Liidu panuse osas Serbias? tänan, kolleeg Kill ja järgmisena Angelo Tšoka, palun pöördun siinkohal Albaania ametivõimude poole. me ei saa lubada seda, et Euroopa äärealal on heanaabruslikud suhted ja et on Albaania perekonnad, kes ähvardavad meie kaasmaalasi. väljapressimine, ähvardused, seda ei saa me lubada. viimastel päevadel on toimunud ähvardus ühe Albaania perekonna poolt Francisco, Francesco Siciliano suhtes. ta tappis Albaania öö, ähm, varga ja nüüd see perekond arvab, et nad võivad äh, raha välja pressida Siciliano perekorralt. me soovime, et sekkuksid Albaania võimud selle olukorra osas, selle kuriteo osas. ja me soovime, et äh, nagu sellel plakatil on ka näha, et äh, legitiimne kaitse äh, oleks tõesti jõus. Itaalias on meil, äh, see on põhimõte, et riik peab kaitsema õiguskuulekaid kodanikke. olge hüva. Kalus Peterle, palun. suur tänu. president, volinik, kolleegid. juhtumisel see abi rahastamisvahend aitab kandidaatriike ja potentsiaalseid kandidaatriike nende teel Euroopa Liidu liikmesuse suunas. see, sellisel moel üritab Euroopa Liit toetada inimõigusi, demokraatiat, õigusriiki ja üks nendest, kelle jaoks äh, Lääne-Balkani riikide liitumine on oluline, oluline samm, tagamaks äh, rahu Euroopa kontinendil rahuprojekt ei ole lõpule viidud enne, kui nendest riikidest ei saa Euroopa Liidu liikmeid. Nende vahendite kasutamisega soovime neid riike ette valmistada selleks, et nad tõhusalt võiksid äh, osaleda Euroopa Liidu poliitikates pärast liitumist. ja üks otsustavatest valdkondadest, millele need äh, vahendid peaksid keskenduma, on institutsioonide ülesehitamine, korruptsiooni vastane võitlus ja institutsioonide tõhususe tagamine, need on otsustavad äh, kodanike usalduse võitmisel. suur tänu, Rebeetale, järgmisena Laima Andrikiene, palun. suur tänu, tahaksin tänada mõlemaid raportööre suurepärase töö eest. liitumiseelne abi, miljardeid eurosid, on ühtlasi investeering Euroopa Liidu tulevikku. see muudab Euroopa turvalisemaks, jõukamaks kui me toetame stabiilsust ja jõukust meie lähimates naaberriikides, aidates kaasa nende liitumisprotsessile. laienemispoliitika on tugevaks toetuseks majanduslikule integratsioonile Euroopa Liiduga, kuid kokkulepped liitumisriikidega liberaliseerivad kaubanduse kõikide kaupade osas praktilises. IPA kolm on instrument, mis toetab kandidaatriike Lääne-Balkanil ja Türgis see aitab neil ellu viia reforme, võidelda korruptsiooniga, toetab majandusarengut ja, ja liikumist turumajanduse suunda ja parandab investeerimiskliimat, kuid kui me toetame naabreid oma, nende liitumisprotsessis, siis on tähtis äh, tingimuslikkus, mida tuleb suurendada IPA kolmes. kui toimuvad rikkumised demokraatia põhimõtete, õigusriigi, inimõiguste puhul, siis siis, äh, siis saadab see tugeva signaali nendele riikidele. suur tänu, kolleeg Andrik Jeene. ja Žiljan Žovko on veel viimane enne vaba mikrofoni sõnasaaja. president, volinik Haan, kolleegid arvestades väljakutseid äh, ja raskeid aegu kandidaatriikides, Euroopa Liit peaks parandama oma jõupingutusi ja seadma prioriteedid oma rahastamisele. kui me toetust suurendame kandidaatriikidele, rakendusmeetmed, mis keskenduvad institutsioonide vastupanuvõimele, on väga olulised. kõige parem viis, kuidas see rahastamisvahend saavutab edu, on äh, kommunikatsioon seega minu muudatusettepanek näeb ette, et nähtavuse suurendamine nii Euroopa Liidus kui ka kandidaatriikides on see võimalus, kuidas me saame optimeerida Euroopa Liidu peamist stabiilsuse ja rahu instrumenti laienemis-piirkonnas tänapäeva. suur tänu, kolleeg Šovko. ja nüüd äh, on üks sõnasoovija vaba mikrofoni raames, Stanislav Boltšak, palun aitäh, president, et andsite mulle sõna. ma usun, et need riigid, kes soovivad liituda Euroopa Liiduga, peaksid tundma, et me oleme neid toetanud. ja siin ma äh, reageerin ka meie varasemale arutelule naabruspoliitika teemal minu arvates on väga oluline, et me, et oleks tõeline motivaator liitumisel see abi näol, mis toob, kutsuks esile muutusi nendes riikides. samuti ma tervitan ettepanekut tugevdada Euroopa Parlamendi rolli seeläbi, et äh, võetakse vastu delegeeritud õigusaktid. mis puudutab Türgit ja ühinemiseelset abi, on oluline, et Türgi kodanikud tunneksid Euroopa Liidu toetust, kuid äh, minu arvates Türgi hetkel ei ole sugugi valmis liituma Euroopa Liiduga ja ma olen kindel, et Türgi valitsus äh, on samal seisukohal. nii et oluline on nendega pidada dialoogi, kuid äh, toimub väga oluline põhiliste demokraatia põhimõtete rikkumine. suur tänu, kolleeg Boltšak ja nüüd annan sõna volinik Haanile. võib-olla panite tähele, et kolleeg Kill esitas teile ka küsimuse. Eh. suur tänu. mitte ainult proua Kill, vaid ka mõned eh, teised kommentaarid olid siin. kõigepealt aga tahaksin teid tänada selle arutelu eest eh, jätan sellest meelde, et on paljud valdkonnad, kus me oleme ühel meelel, soovime jätkata konstruktiivset koostööd. peamised parameetrid tuleb säilitada ähm, laienemisriikidega ähm,. õigusriik, põhiõigused äh, ja nende seos laienemisprotsessiga, majanduslik juhtimine ja reformid on oluline. demokraatlike institutsioonide tugevdamine äh,, haldusreformid on äh, endiselt meie koostöö tähtsamad põhimõtted. koos, piiriülene koostöö liikmesriikidega äh, on oluline. Lääne-Balkani liitumisperspektiivis on meil olemas strateegia ning seetõttu on veelgi olulisem liit-, ühinemisabi, kuid samas jätame Türgit kuidagi kõrvale, me to-, nagu härra Fleckenstein ka ütles, me tahame toetada demokraatlikke protsesse ja kodanikuühiskonda. see uus programmi dünaamika aitab meil jätkuvalt toetada Türgilt, kuid ühtlasi võimaldab see meil kohaneda äh, alenevale olukorrale ja, ja nüüd tulles proua Maletitši ähm, märkuste juurde, ka proua Killi märkuste juurde samuti me saame seda kokku sobitada ja seega ma sellest ka räägin. ühe asjaga rohkem strateegiline juhti, rohkem strateegilist juhtimist. nii et me tunnustaksime häid tulemusi ja keskendumist peamistele prioriteetidele ja ühtlasi oleks meil paindlikkus selleks, et vastada partnerite arenevatele vajadustele liitumise teel. mida, mis tähendab seda, et kui on kasutamisega probleeme siin või seal, siis äh, tulevikus võime see, sellest isegi äh, mööda minna, nii et me keskendume temaatilistele prioriteetidele. keegi ütles, et võib-olla tekivad probleemid mõne, ühes või teises riigis. selleks, et äh, ette valmistada küpseid projekte, meie kogemus on see, et nad on alati suutelised projekte ette valmistama, kuid mõnikord Äh, mõnes temaatilises valdkonnas, mõnikord mõnes teises. ja alati peame neid aitama, selleks nad oleksid tõesti äh, suutelised projektid välja töötama selliselt, et me saame neid ka rahaliselt lõpuks toetada ja aidata neid ellu rakendada. kuid temaatiliste prioriteetide mõte seisneb selles, et meil on vaja äh, regatti konkurentsi kandidaatriikide vahel ja see et on ka ühtlasi vajalik paindlikkus, nii et kui mõni riik rohkem keskendub õigusriigile, siis neil peaks ka olema võimalus investeerida rohkem. teised võib-olla keskenduvad aga rohkem transpordile. kokkuvõttes aga, mis tähendab siis liitumispäeval, peavad nad vastavusse viima kõik need elemendid selleks, et saada liikmes, saada liikmesriikide heakskiit äh, uue liikmesriigi no. kuid selleni jõudmiseks, ma arvan, on hea, et kui meil on rohkem paindlikkust. proua Maletitš, loomulikult äh, on meil ka riigipõhised indikatiivsed äh, summad, aga kokkuvõttes äh, üldpõhimõte on see, et temaatilised, meil on temaatilised prioriteedid ja me oleme sügavalt veendunud ja seda jagab ka suur enamus parlamendiliikmetest, et see aitab meil tõhusamalt tegutseda koha peal, olla paindlikumad ja kaitsta meie ühiseid huve. nii et need riigid äh, võimalikult kiiresti saaksid kiiremini liituda, kui praegu see liikumine on. nii et suur tänu teile veel kord selle eest, et te aitasite meil äh, algatada neid neljateistkümne koma viie miljoniseid investeeringuid ja nagu ma ütlesin, küsimus on selles, kas meie ekspordime stabiilsust või impordime ebastabiilsust ja ma arvan, et äh, see, mille me oleme välja töötanud, see kindlasti aitab selle eesmärgi saavutamisele kaasa ja ma tänan teid väga väärtusliku toetuse eest ja ootan eelseisvaid kõnelusi sellel teemal. suur tänu teile. suur tänu, Pauline Kaan. ja nüüd järgmisena saavad sõna jälle raportöörid kõigepealt järgnevalt härra eh, Salafranca, teil on sõna. suur tänu. oma sissejuhatavas sõnavõtus, eh, mida toetas ka härra Fleckenstein, ütlesin ma, et eh, tähtis on see, et meie ühised põhimõtted, mida jagame liitumiseelsete riikidega, rahu, lepitus, üksmeel, et need oleksid meie tegevuse alusteks tulevikus selleks, et need lapsed, kes täna sünnivad Lääne-Balkani maades, peaksid äh, hakkama lugema ajalooraamatuid selleks, et äh, tundma õppida eelnevate põlvkondade verist minevikku. proua president, nagu härra Fleckenstein ütles, äh, on meie raport samm positiivses suunas, me loodame, et see võetakse vastu suure häälteelamusega homme ja härra volinik Äh, tähtis on sidusus välispoliitika ja laienemispoliitika vahel. kordan veel kord, oleme teie käsutuses selleks, et jätkuvalt edasi liikuda sellel teel. komisjoni ja parlamendi vahel on äh, suur üksmeel ja loodetavasti saame me Euroopa Liidu väljakutsed ka selliselt vastu võtta, et me ei vaatle ainult oma siseprobleeme ja Brexitit, vaid et me oleme suutelised ka äh, kandidaatriikidega tegelema ja et meil on kokkuvõttes äh, finantsinstrument, nagu härra Breda ka ütles, mis on meie ühises käsutuses koos naabruskoostöö äh, ja rahvusvahelise koostöö instrumendiga. ja ma olen kindel, et me leiame lahendused mis võimaldavad meil kiiresti leida lõplik lahendus, tänu millele saame siis realistlikult, aga ühtlasi jäädes truuks meie põhimõtetele, saame hakkama nende väljakutsetega, mis on meie ees äh, liik-, laienemise osas. aitäh järgmisena saab sõna härra Fleckenstein, palun. proua president, kallid kolleegid, ainult kolm märkust lõpetuseks. kõigepealt härra volinik, me ei taha siin kompetentse muuta või hägustada. me tahame, et välispoliitika ja naabruspoliitika oleks omavahel kooskõlas ja sinna oleks kaasatud ka laiendamispoliitika ja ma olen täiesti veendunud, et oma läbirääkimistes leiame siis ka õige sõnastuse selleks, et tuleks välja, et põhimõtteliselt tegelikult midagi muudeta ei taheta. teiseks, ma arvan, et inimesed Lääne-Balkani riikides võivad meiega rahul olla, sest tähtis ei ole ju mitte ainult oma vahendeid laiapõhjaliselt jagada. Need peame arvestama teiste valdkondadega, nagu näiteks kliimakaitse, sotsiaalküsimused, majandus, töökohtade loomine. ja me peame tegelikult ka eraldi vaatama, kui palju teine pool on valmis pingutama ja vastavalt sellele, kas siis tegema rohkem või vähem. me ei peaks lihtsalt õpetama, et kui sina ei tee nii, nagu mina tahan, siis saad vähem ja vastupidi kes rohkem pingutab, kes kiiremini tegutseb, peaks saama siis ka võimaluse, et me toetame teda rohkem, premeerime teda selle eest ning viimane punkt, see IPA kolm rahastamisvahend on selge sõnum inimestele Lääne-Balkani riikides. ükskõik, milline on järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste tulemus ükskõik millised enamused moodustavad siin parlamendis. Euroopa Parlament alati, ka järgnevatel aastatel jääb oma Lääne-Balkani sõprade poolele ja pingutab selleks, et anda viisteist miljardit eurot abi ja hoolitseda selle eest, et nendel riikidel oleks võimalik kiiresti Euroopa Liiduga liituda. sellepärast oleme ka täna siin ja meie järglased järgmises parlamendis kindlasti jätkavad seda tööd. aitäh! kiitokset, tämä keskustelu on nüüd päättynyt. suur tänu, see arutelu on nüüd sellega lõppenud ja hääletus toimub homme. edasi, järgmine punkt, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukorra kohta Alžeerias ning volinik Johannes Haan saab kohe esimesena sõna, palun, palun, härra Haan. Uh, aitäh, proua president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. viimastel nädalatel tegelikult alates teisest, kahekümne teisest veebruarist oleme näinud suuri meeleavaldusi Alžeerias, seda siis sellepärast, et äh, president kavatseb viiendat korda äh, osa, kandideerida siis äh, valimistel, mis toimuvad viieteistkümnendal aprillil. sellest ajast saati on meeleavaldused toimunud iga päev ja muutunud üha öö, ähm, Äh, vägivaldsemaks ja president Bouteflikalt nõutakse Alžeeria poliitilise süsteemi reformimist. massiavaldused on olnud küll suured, aga rahumeelsed ja julgeolekuteenistuste vastus sellele on olnud mõõdukas. viimastel nädalatel valitsus pärast uue peaministri ja asepeaministri ametisse nimetamist on olnud see, et nad räägivad, et tuleb ära äh, kuulata rahvas, enne kui hakatakse siin reforme tegema. Alžeeria on meie jaoks väga tähtis partner, meil on tähtsad poliitilised, majanduslikud äh, suhtlejad, äh, inimestevahelised suhtled ning Alžeeria on sealses piirkonnas stabiliseeriv faktor. meie kahepoolsed suhted on viimastel aastatel edasi arenenud positiivselt ja me eeldame, et see trend jätkub. kõrge esindaja kohtus äh, seitsmendal märtsil äh, riigisekretär Lamamariga selleks, et rääkida olukorrast äh, olu-, äh, riigis, enne kui ta siis asepeaministriks ja välisministriks nimetati. meeleavaldused on siiamaani olnud rahumeelsed ja ka julgeolekujõud on nendele vastanud mõõdukalt ja selline suhtumine peaks jätkuma. nagu te kõik teate, olukord on praegu väga ebastabiilne. me oleme väga täpselt jälginud, mis toimub ja nüüd tuleks tõesti inimeste lootustele positiivselt vastata. haldussüsteemi tuleb reformida, poliitiliselt riiki avada ja rohkem majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi, eriti just noortele inimestele tagada kõik menetlused peavad olema läbipaistvad ja tuleb kaasata kogu Alžeeria ühiskond. ja väga tähtis on mõelda ka selle peale, et alžeerlased ise peavad otsustama, kuidas äh, neid reforme läbi viia Euroopa Liidu poole pealt me peaksime tõesti vabasid äh, äh, ja kaasavaid valimisi toetama ning presidendivalimised tuleks korraldada võimalikult kiiresti. Euroopa Liit on valmis toetama valimiste korraldamist tehniliselt ja on valmis saatma ka valimisvaatlusmissiooni kohale. kui Alžeeria seda äh, taotleb ja, ja kui tippkohtumise tulemused on sellised, peale selle me peaksime ka tõesti nõudma suuremate reformide läbivaatamist ja äh, tippkohtumine on üheks võimaluseks ning samamoodi tuleb kaasata siis võimalikult palju ühiskonnarühmasid ja see peab olema poliitiliselt legitiimne. tuleb teha kiireid edusamme, kodanikualgatused rahumeelse lahenduse leidmiseks on sellised, mida on juba välja toodud ja me oleme aru saanud, et mõlema poole peal on tegelikult olemas tahe leida lahendus. me loodame, et äh, Äh, muudatuste teekava pannakse paika täpselt samamoodi nagu ka see, kes selle rakendamise eest vastutab. ükskõik, kes on järgmine president, on väga tähtis, et alžeerlaste tahe saaks kuulda, et ähm, kuulda võetud ja Euroopa Liit on valmis Alžeeriat toetama selles protsessis, kui alžeerlased seda meilt paluvad. Euroopa Liit peaks jätkama Alžeeria toetamist äh, Äh, sotsiaalmajanduslike reformide läbiviimisel ja välja tuleb äh, töötada reformid, mis vastaksid äh, kodanike ootustele, eriti just noorte ja seda kõike tuleb teha nii, et peetakse kinni Alžeeria suveräänsusest ja partnerlussuhetest, nii nagu need on paika pandud meie naabruspoliitika kontseptsioonis. viimase nelja nädala sündmused on näidanud Äh, milline on poliitiline enamus Alžeerias ja me nüüd eeldame, et kõik äh, on valmis äh, läbi viima rahumeelse ülemineku, aitäh! aitäh! aitäh, volinik Haan! ja nüüd saab sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel Kristjan Dan Breda, palun! aitäh, president! Äh, kümned tuhanded meeleavaldajad on Alžiir, Alžeeria tänavatel. Nad äh, nõuavad usaldusväärset poliitikat ja nad ei soovi enam president Bouteflikat, kes ei ole riiki valitsenud juba pikka aega. kahjuks äh, ei ole võimud rahva tahet kuulanud, sellele kriisile ei ole lahendust silmapiiril kahekümnendal aprillil peaks äh, president äh, ametist lahkuma, äh, põhiseaduse nõukogu on valimiste korraldamise peatanud. valitsuse poolt pakutud ettepanek lükati ühiskonna ja kodanikeorganisatsioonide poolt tagasi. armee on eh, saatnud samuti sõnumi, mis on suunatud eh, presidendi jätkamise vastu. Eh, Alžeeria võimud peaksid rahustama oma partnereid. see kriis näitab veel kord, et Bouteflika poolt üle, välja pakutud üleminek on läbi kukkunud. Alžeeria on ummikseisus tegemist on Euroopa Liidu väga olulise partneriga ja regionaalse stabiilsuse tagajaga stabi-, see stabiilsus peab saaga, ta rajanema alžeerlaste vabadusel ja õigustel, on vaja läbipaistvat valimist ja kaasavat valitsemist. Euroopa Liit ja kõik alžeerlased äh, vajavad lootust, legitiimset võimu äh, ja tuleb lõpp teha, radikaalne lõpp praegusele süsteemile, aitäh! aitäh, härra Breda! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Ayala Sender, palun. tänan, juhataja. suur aitäh härra volinikule tema sõnavõtu eest, oleme tema seisukohtadega nõus ning äh, leiame, et need rahumeelsed äh, väärikad meeleavaldused Alžeerias juba mitmeid nädalaid näitavad, et riik ootab, eh, rahvas ootab suuri muudatusi, mis tooks kaasa demokraatlikud vabad valimised ja seda ruttu. toetame seda üleminekuperioodi, leiame, et eh, Alžeeriat tuleb edasi toetada, meie sidemed on eh, pikaajalised ja tugevad selle riigiga, me vajame seda riiki enda sõprade seas leiame, et ehm, juba pikka aega eh, oleme eh, üritanud luua kahepoolse eh, delegatsiooni Euroopa Parlamendis, mis võiks olla üks võimalustest tugevdada äh, kahepoolseid suhteid ja aitaks Alžeerial rahumeelselt demokraatiale üle minna. suur tänu, proua Jalla Sender, järgmisena saab sõna Bas Belder ECR-i nimel. aitäh, president, lugupeetud volinik. Alžeerias on väga pikad riikliku suveräänsuse traditsioonid ja sellepärast nad on ka väga vastumeelsed välise äh, sekkumise vastu ja ma arvan, et seda ütlesite ka teie, härra volinik. sellepärast peame olema väga ettevaatlikud Euroopa Liidu poole pealt, sest tegemist on väga kompleksse poliitilise olukorraga ja ühiskondliku olukorraga, isegi kui juba nädalaid on nüüd inimesed meelt avaldanud on täiesti selge, et vanast ei saa midagi uut teha ja see on nüüd väga huvitav küsimus ka eliidi jaoks, kas nemad ise on äh, valmis seda mõistma ja midagi muutma. Euroopa Liidu jaoks on väga tähtis äh, jälgida, mis koha peal toimub. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Araabia kevad õpetas meile, et äh, meeleavaldustesse sekkumine ja teatud poolte võtmine, eriti kui tegemist on religioossete tegevuskavadega, ei pruugi alati olla see, mis toob tulemusi ja sellepärast on väga tähtis hoolitseda koos meeleavaldajatega selle eest, et üleminekuperiood oleks rahumeelne ärgem unustagem, et äh, tegemist ei ole tõesti vähemusega, kes demonstreerib äh, ja just sellepärast on väga tähtis, et me toetaksime neid inimesi, aga me peame olema väga ettevaatlikud ja hoolitsema selle eest, et me ei tege-, te-, sekkuks siin mingisse religioossesse tegevuskavasse. tänan, härra Pelder, järgmisena saab äh, Alde nimel sõna Javier Nart tänan, proua president. Alžeerias on tohutud loodusvarad, kuid teda on juhtinud iseseisvusest peale korrumpeerunud militaarne sõjaline hunta ning äh, riigipartei on äh, riigis äh, olnud ainus lubatud partei ning on kaks Alžeeriat, üks see, kes keskendub Äh, kunagisele Vabadussõjale ja teisest küljest noored, kes ei taha enam minevikule mõelda ja kes elavad, kes on meeleheitel, nad on töötused, töötud ja vaesed. ning äh, riigi ja armee ülemjuhitaja äh, esines avaldusega, kus palus, et muumia president Bouteflika tagasi astuks. kuid ärgem lootkem Ehm, imedele, sest isegi kui president tagasi astub, jääb võim endiselt sõjaväe kätte. ärgem äh, eksitagem ennast, äh, sest eilne algas äh, juba septembris, kui kindral al-Salah puhastas põhjalikult sõjaväge ja ka luureorganeid ning ta tegutses seal Lampeduusa graafi ja sõnade järgi kõik peab muutuma, et miski ei muutuks. praegu teeseldakse, et mingisugune võima-, muutus on võimalik, kuigi tegelikult üritatakse võimu külge klammerdada igaveseks. igatahes on aru saadud, et nende aeg on läbi ja Alžeeria peab avanema demokraatiale, see on võtmeriik, et säilitada sta-, stabiilsus Põhja-Aafrikas ning eh, ka eh, Vahemere eh, põhjaosas. Euroopa Parlament peab saatma selge toetussõnumi Alžeeria rahvale nende vältimatul muudatuste teel. selge on see, et me neid toetame ning äh, toetame nende paremat äh, tulevikku äh, Alžeeriale, see tähendab paremat tulevikku kõigile. suur aitäh, järgmisena saab roheliste nimel Ernest Urtasun. suur aitäh, president, tahaksin tervitada kõiki meeleavaldajaid, kes Alžeerias meelt avaldavad, kus äh, naised on olnud väga tähtsas rollis ja nad on äh, meelt avaldanud juba igal reedel mitu nädalat tagasi. Äh, praegu ei saa enam äh, keskenduda ainult fossiilkütustele ja, ja kunagisele kodusõjale, noored ei arva, et sellest piisab. kuid samas Brüssel teeskleb, et ollakse pimedad. sekkumise äh, ja pealt vaatamise vahel peaks olema kuldne kesktee, me e, e, peame ära kuulama seda, mida alžeerlased soovivad, me peame toetama nende ülemineku soovi ning e, on viimane aeg, et need inimesed saaks Äh, tõelist demokraatiat äh, kasutada äh, ning me ei tohi lubada, et muutused tähendaks lihtsalt seda, et praegune olukord lõputult jätkuks. järg-, härra Urtasun, järgmisena saab sõna Miguel Urban Crespo kuue nimel. suur aitäh, president alžeerlased äh, avaldavad meelt, äh, sest äh, nad on surmani väsinud praegusest režiimist. president Bouteflika lükkas asi valimised ja käivitas üleminekuperioodi, kuid meeleavaldajad nõuavad reaalset muudatusi rahvusliku ühtsuse valitsus, mis kuulutaks välja valimised, mis garanteeriks inimeste kollektiivsed individuaalsed õigused. Need on suurimad meeleavaldused aastate jooksul, kuid rahvusvaheline ükskõiksus on uskumatu. tegemist on olulise e, partneriga fossiilkütuste müüjate seas ning meie jaoks on fossiilkütused olulisemad kui inimõigused. peame toetama meeleavaldajaid ning e, nende nõudmisi e, saadame omapoolsed toetussõnad Alžeeria ühiskonnale, kes nõuab äh, demokraatiat ja õiglust selles riigis. aitäh teile! aitäh, härra Urban Crespo! ja nüüd äh, saab EFTD nimel sõna härra Aanet, palun. aitäh, president, ma saan aru, kui tõsine on olukord, mis Alžeerias valitseb meeleavaldused on siiamaani olnud äh, õnneks rahumeelsed, noored inimesed on tulnud tänavale meelt avaldama, sellepärast et nad usuvad millessegi erinevasse sellest, mida Alžeeria valitsus praegu pakub. üks kõige olulisemaid märkusi, mida me kuuleme ikka ja jälle Alžeeria rahvalt, on see, et nad meeleheitlikult soovivad sõnavabadust Nad tahavad äh, oma mõtteid väljendada viisil, mida nad ei ole siiani saanud teha aga olukord on äärmiselt tõsiselt. armee juht äh, kutsub Buteflikat kuulutama valitsemiseks sobimatuks üks asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, mida ei ole siin veel mainitud, sõnavabadus peab tähendama ka usuvabadust. usuvabadus on tagatud artiklis kolmkümmend kuus Alžeeria põhiseaduses. see artikkel ütleb, et usu ja tõekspidamiste vabadus on äh, puutumatu tahaksin mainida usuvähemuste tagakiusamist Alžeerias, iseäranis kristlaste, kristlasi, ma olen nendega kohtunud, olen kohtunud Alžeeria pastoritega, kes on käinud korduvalt Euroopa Parlamendis selles, selleks, et väljendada oma muret selle üle, kuidas neid praegu taga kiusatakse. Äh, Alžeeria on nüüd nelikümmend kaks neljakümne teisel kohal nende riikide hulgas, kus kristlasi kõige rohkem taga kiusatakse. me näeme, kuidas äh, Alžeerias pannakse kirikuid kinni, näiteks äh, protestantide kirik ja äh, valitsus tõesti Äh, äh, äh, on pannud vangi neid, kes on jutlustanud sotsiaalmeedias, kes on usukirjandust levitanud, üritatakse neid, kes on ristiusku pöördunud, taga kiusata ja see kõik toimub, nii et, et pidagem selle arutelu käigus meeles, et kristlased ja usuvähemused on need, keda Alžeerias taga kiusatakse. aitäh, härra Anart ja nüüd ENF nimel Jacques Colombier, palun. lugupeetud president äh,, Prantsusmaa võimu all oli Alžeeria paradiis äh, aga praegu ei ole asi, asi sugugi selline. pärast Alžeerias iseseisvuse saavutamist on olukord muutunud ja täna on asi veelgi hullem. ma kuulen siin ilusaid sõnu siin täiskogu saalis. Äh, räägitakse üleminekust, mis ei ole demokraatlik, aga mida teeb Euroopa Liit, mida ta üldse saab selles protsessis teha? Euro-, äh, Alžeeria ei ole Euroopa Liidu liige, vähemalt esialgu mitte Äh, vaatamata kõigile äh, Alžeeria küsimustele on ainukeseks Alžeeri, lahenduseks Alžeeria rahvas, kes soovivad oma sõltumatust äh, ja nende juhid ei suuda neid valitseda juba pikka aega, arvestades neid sündmuseid, mis Alžeerias praegu toimuvad, peab lahendus tulema sealt ja mitte kuskilt mujalt. Bouteflika on Prantsusmaad solvanud mm, ja äh, meie äh, tunneme seal toimuva vastu sümpaatiat. ma arvan, et need sündmused, mis praegu toimuvad, peaksid õigustama vähemalt äh, täiendavaid rändekvoote, aitäh. aitäh teile, härra Colombier, järgmisena härra Salafranca. härra volinik daamid ja härrad, oleme murega jälginud viimaseid sündmusi Alžeerias, presidendivalimiste edasilükkamist, samuti sõjaväe ülemjuhataja eh, palve, et president tagasi astuks Eh, palume, et sõna antaks nüüd Alžeeria rahvale, et nende õiglased lootused demokraatia ja vabaduse saavutamiseks toimuks eh, korrapäraselt eh, ilma võimutühikuta ning et ei tekiks kaost, mis on tabanud teisi naaberriike. oluline on, et toimuks kaasav dialoog, kus osaleksid Eh, poliitilised parteid ja kodanikuühiskonna esindajad, et võetaks kuulda kõiki ühiskonna esindajaid ning eh, korraldataks vabad eh, valimised, mida jälgiks rahvusvaheline üldsus. loodan, et Euroopa Liit, kes on Alžeeria hea partner, saaks toetada seda protsessi ning saaks toetada äh, neid vabaduse püüdlusi, mille tunnistajateks me Alžeeri tänavatel praegu oleme. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Panseri. suur aitäh. Alžeerias äh, korduvad pidevalt meeleavaldused, äh, need on rahumeelsed võimsad meeleavaldused, mis ei jäta vähimatki kahtlust selles kohta, mida enamus alžeerlastest arvab. Nad ei äh, soovi toetada Buteflika viiendat presidendi mandaati. Äh, palutakse üleminekuperiood võimalikult kiiresti äh, lõppeks. ning küsimus on nüüd selles, kas toimuvad valimised ilma Buteflikata või jääb Buteflika ilma valimisteta Eh, igatahes on selge eh, ja väga oluline, et Alžeeria peab eh, säilitama stabiilsuse, demokraatia ja reformid peavad Alžeerias samuti päevavalgust nägema. praegune olukord ei ole piisavalt hea. oluline on, et Euroopa Liit oma välispoliitikaga toetaks otsustavalt seda riiki, et eh, nende tasakaalustatud üleminekuprotsessist sõltub kogu selle piirkonna tulevik. aitäh teile, härra Panseri, järgmisena saab sõna eh, Marek Jurek, palun. lugupeetud president. me eh, tunneme, me peame aru saama, et jah, Alžeeria ei ole lihtsalt eh, geograafiline paik. Eh, üheksakümne üheksandal aastal eh, jõudis lõpule siis viimane demokraatiline, demokraatlik eksperiment. islamile vabastusrinne võistis, siis algas kodusõda, see ei puudutanud mitte üksnes Alžeeriat, vaid ka ulatus üle piiride Euroopasse selle kõige taustal äh, tahaksin äh, ma tunnustada äh, seda, mida härra Haan ütles, jah, me oleme nendesse ähvardustesse ja ohtudesse, mis Alžeeriast tulenevad, tähelepanelikult suhtunud. Euroopa huvides on, et see konflikt lahendatakse ja mitte mingil juhul äh, ei tohi lasta juhtuda seda, mis juhtus Liibüas või mujal äh, Araabia maailmas, aitäh. aitäh, härra Jurek ja nüüd proua Tokia Saifi, palun. aitäh, lugupeetud president, härra volinik. Alžeeria äh, hakkab äh, enda eest võitlema, see on üks loosung, mis on juba kuid olnud Alžeeria tänava, Alžiiri tänavatel Äh, tuleb imetleda nende inimeste julgust ja meelekindlust, nende rahumeelsete eeskujulike meeleavalduste korraldamine väärib imetlust. selline kõikide põlvkondade kaasamine kõikides äh, piirkondades äh, nõuab midagi enamat kui lihtsalt režiimi muutmist. režiim peab muutuma, on täiesti selge, et sellise ülemineku peavad läbi viima need, kes on viinud riigi sellisesse olukorda Euroopa Liit peab olema oma ülesannete kõr kõrgusel ja ei tohi jätta eh, Alžeeria rahvale mu muljet, et me ei ole nende püüdluste sügavusest aru saanud. tulevik kuulub meile, see on see loosung, mida meeleavaldajad kasutavad. Alžeeria rahvas nõuab iga päev eh, julgusega vabat ja demokraatlikku Alžeeriat, see on eh, väga hea lootuse sõnum noortele alžeerlastele, aitäh! aitäh! proua Saifi ja nüüd saab sõna Javi Lopes. suur aitäh, proua president, volinik. täna räägime Alžeeriast pärast seda, kui juba näd-, mitu kuud iga reede osalevad meeleavaldustel sajad tuhanded alžeerlased, kes on vihased riigi majandusliku ja poliitilise olukorra pärast. Nad ei taha, et Bouteflika viiendat korda